võtsid, arutelu on sellega ammendunud ja hääletus toimub homme keskpäeval. ja nüüd järgmine päevakorrapunkt, milleks on proua Essaia raport eurodes tehtavate krediitkorralduste ja otsearvelduste tehniliste nõuete kohta. ja esimene kõneleja on proua Wortmann Kool. You have the floor Teil on sõna. Uh, uh, tõepoolest, see ei ole see võib-olla, mida te ootasite, aga paraku Schipholi lennujaamas on probleemid. ja seepärast proua Essaia kahjuks ei ole veel siia saabunud, nii et proua Essaia palus, et mina teda esindaksin ja tema nimel ma ütlen, et ta on väga rahul eh, kolmepoolsete läbirääkimiste tulemusega ja selle kokkuleppega, mis sündis komisjoni ja nõukoguga ning ta tahab tänada nõukogu esindajaid, volinik Barnier'd, samuti Econ komisjoni eh, esimeest, variraportööre, kõigi tehtud muudatusettepanekute eest ning tahab tänada neid, kes andsid oma panuse sellesse suurepärasesse resultaati ning loomulikult Econi sekretariaati, kes töö võimalikuks tegid. ühtse Euroopa makseala lõpuleviimine on väga tähtis Euroopa Liidu siseturu jaoks ja sellest tõuseb mitmeti tulu meie kodanikele veebruarist kaks tuhat neliteist edasi kõik elektroonilised maksed euroalas on sama lihtsad nagu sularahamaksed ja on mitmeid viisi, kuidas kodanikud ja äriühingud sepast kasu saavad, aga kõige ilmsem on see, et on võimalik ühe pangakonto kaudu teostada makseid kõikjale Euroopas ja see on võimalik kõigi jaoks, kõik piiriülesed eh, krediitkorraldused ja otsearveldused on võimalik teostada nii, nagu oleks tegemist koduriigi siseste maksetega sepaga ainult on vaja ühte kontot kogu euroala jaoks ja kasutatakse IBAN-eid nende kontode puhul ja sellest tõuseb suur tulu. ühte pangakontot on ainult vaja kogu europiirkonnas ja kui isik töötab välismaal, siis ei ole tal vaja seal avada oma uut pangakontot selles riigis, aga ta võib saada oma palga omaenda koduriigi pangakontole ja SEPA teeb võimalikuks ka selle, et ühte ja sama debetkaarti saab kasutada kõikjal euroalal nii et isegi kui te olete puhkusel või külastate mõnda teist euroala riiki, siis saate kasutada ära sellest kaardist tõusva tulu. sepa on head uudised praegu eh, eurole ja Euroopa Liidule. see avab liikmesriikide turud konkurentsile ja muudab maksete sektori palju tõhusamaks komisjoni poolt avaldatud mõjude analüüs näitab, et Euroopa majandus saab tulu sada kakskümmend kolm miljardit eurot kuue aasta jooksul. ja tulud on isegi suuremad, kuna SEPA loob soodsad tingimused innovatsiooni jaoks, ühendab maksed automaatselt raamatupidamisega ettevõttes nii on see Soomes ja teisteski riikides ja Hollandis juba äh, kus juba algusfaasis me hakkasime sepat rakendama. hõlpsad maksed muudavad väga hõlpsaks ka teenuste ja kaupade ostmise interneti kaudu kõikjal Euroopa Liidus ja tarbijatel on võimalik nüüd hindu võrrelda ja parim hind valida ja nii on võimalik kokku hoida sadu eurosid jaemüügis ja see tähendab seda, et hinnad hakkavad langema ühtsel turul ja sellepärast SEPA on mitmeti väga tähtis hästi funktsioneeriva ühisturu, ühtse turu jaoks, siseturu jaoks. SEPA edasiarendamine on olnud väga aeglane, aga nüüd on meil üleminekule seatud kindel lõpptähtaeg. Euroopa Liit Liidu parlament leppis kokku nii SEPA kreeditkorralduste jaoks kui ka otsearvelduste jaoks ühtse kehtestamiskuupäeva osas. esimene veebruar kaks tuhat neliteist on selleks kuupäevaks ja need liikmesriigid, kellel ei ole eh, eurot kasutusel, nende jaoks on kolmekümnes oktoober kaks tuhat kuusteist lõpptähtaeg. ja nii on lihtsam infokampaaniaid korraldada ka tarbijate jaoks et nad saaksid kohaneda muutustega. Euroopa Parlament on saavutanud ka rahuldava tarbijakaitse taseme selles ettepanekus ja otsearvestuste puhul on võimalik koostada maksesaajate positiivsed ja negatiivsed nimekirjad ja tarbijad ei pea enam andma pankadele spetsiaalseid PIK-koodi siseriiklike maksete puhul ja samuti piiriüleste maksete puhul. selleks, et paremini kohaneda uue süsteemiga, on ette nähtud ka erandid kahe aasta üleminekuperioodi jooksul pärast lõppkuupäeva. on mõned liikmesriigid, kes võivad lubada ettevõtetel, kes kasutavad eh, failide pakette eh, makseteenuste pakkujate puhul eh, kaks aastat mitte kasutada XML sõnumite standardit veel. liikmesriik võib samuti lubada tarbijatel kasutada vanu äh, koode IBANite asemel veel kahe aasta jooksul härra president, makseteenuste direktiiv on aasta lõpul läbivaatamisel ja seegi annab tähtsa panuse, et lõpule viia lõppkokkuvõttes kogu süsteem ja tõesti veenduda, et see ka toimib. ja proua Essaia nimel ma tahaksin rõhutada et me oleme väga rõõmsad nii eh, klientidena kui ka ettevõtjatena Euroopa Liidus, kõikjal SEPA piirkonnas, et nüüd on otsustatud, et kõik piiriülesed ülekanded ja otsearveldused on võimalik sooritada nii, nagu oleks tegemist siseriiklike arveldustega. ja tõesti, meil tekib tõeline ühtne Euroopa maksete piirkond. suur tänu, proua Wortmann Kool ja järgmisena annaksin sõna volinik Michel Barnier'le. suur tänu, proua president. ka mina tahaksin omalt poolt äh, majanduskomisjoni esinaist proua Põulsi tänada ja paluksin, et Corinne Wortmann Kool annaks Sari Essayale äh, edasi äh, minu soojad tänusõnad talle selle töö eest, mille ta on ära teinud, teinud seda väga tihedas koostöös Sofi Intveldi, Sven Kiigoldi ja Ivari Padariga, variraportööridega loomulikult on äh, maksete süsteemid väga olulised meie majandusele, väga oluline on ühisturu jaoks, et maksesüsteemid oleksid optimaalsed äh, selleks, et äh, hoogustada kaubavahetust ja toetada majanduskasvu. Eh, sepa eh, ellutulekuga, nii nagu proua Wortmann Kool ütles, eh, kujuneb siis ühtne euromaksete piirkond, see aitab ühtlustada praegu vägagi küllustunud pilti liikmesriigiti niisiis krediidikorralduste kui ka otsearvelduste puhul see on äh, loomulikult kõikide nende teenistuses, kes tegutsevad reaalmajanduses. SEPA teeb pi-, äh, piiriülesed ähm, maksed sama lihtsaks kui siseriiklikud maksed äh, ja tagab samasuguse kiiruse ja turvalisuse kõikidele see kindlasti hoogustab ka konkurentsi selles valdkonnas ja peaks kaasa tooma maksete kulu vähenemise. see on kindlasti ka äh, inno-, innovaatilisuse toetajaks ning äh, üldiselt toestab siis siseturgu. see kokkulepe on väga suur äh, edasiminek võrreldes komisjoni esialgse äh, algatusega, see on hea näide sellest, kui suur on tegelikult selle töö mõte, mida me siin teeme, üheskoos asju läbi arutades esialgse ettepaneku kohaselt, komisjoni tekst jällegi on parem, täpsem tänu sellele tööle, mis on ära tehtud siin kojas majandus- ja rahanduskomisjonis tehtud töö, mida juhtis Sari Essaja, on väga oluliseski määras meie ettepanekut parandanud see ette, see uus tekst äh, toob kindlasti kasu äh, tarbijatele, kõigepealt äh, pikk-koodide mm, kaotamine veebruaris kaks tuhat neliteist, see on kindlasti väga heaks uudiks tarbijatele, olgu siis, kes saavad siis makseid sooritada ühtemoodi, ja teiseks kaovad ära mm, välismaksete puhul igasugused lisatasud. Äh, raportöör äh, kahetses seda, et krediidikorralduste otsearvelduste puhul on lõpptähtajad äh, seatud erinevaks, ähm, kuid see peaks andma liikmesriikidele, kes on juba jõudnud kaugemale üleminekumenetlustega, tuua need sisse siiski varem ähm, ja äh, Euroopa Komisjon siis põhimõtteliselt on väga rahul selle praeguse lõppkokkuleppega äh, äh, kuni kahe meil on veel kuni aasta lõpuni palju tööd ära teha, tarbijate õigused ja täpselt see, kuidas toimivad SEPA juhtimissüsteemid ja kuidas viia see kõik makseteenuste direktiiviga kooskõlla selle osas on tulemas äh, komisjoni poolt põhimõtteline avaldus, äh, teatis äh, ning peaks olema siis kirjas lõpuks selles lisas, lisas dokumendile, mis on praegu arutelul. lõpetuseks, härra president, selle määrusega anname me maksete turule selle õigusliku raamistiku, mille on vaja, äh, kujuneb välja tõeline ühtne euromaksete piirkond ja me anname Euroopa ettevõtjatele ja tarbijatele sellise turu, kus maksed äh, toimuvad äh, kas öö, siseriiklikult või, või piiriüleselt ühtemoodi kiirelt ja usaldusväärselt ja lähevad neile vähem maksma see viitab kõik sellele, millest ma olen rääkinud täna terve pärastlõuna, need on konkreetsed sammud ühtse turu ülesehitamiseks, suur tänu. suur tänu teile, härra volinik. ja nüüd annaksin ma hea meelega sõna proua Evelyn Gebhardile, kes võtab sõna IMCO komisjoni nimel. suur tänu, proua president. sise- turu- ja tarbijakaitsekomisjon tegeles süvitsi euroala maksetega, sellepärast et me räägime siin ju väga palju ka tarbijate kaitsest ning ma olen tõesti väga rahul selle kompromissiga, mis välja töötati. sellepärast, et ka osa nendest küsimustest, mida meie arutasime oma komisjonis, äh, on leidnud kajastamist selles raportis ning ma arvan, et nüüd me võime tõesti öelda tarbijatele puhta südametunnistusega, et selles raportis mõeldakse ka nende peale. mulle tundub, et mitte alati ei tule see välja. näen, et siin mõned äh, härrad praegusel hetkel äh, naeratavad, kui räägitakse sellest, et äh, maksete puhul on piirid Euroopas, aga nüüd me võime tõesti öelda, et need piirid on kadunud. ja ma tervitan väga, et meil oli võimalik läbi suruda ka äh, see, et ühtsete euroalade maksete puhul on kaasatud kõik ettevõtted ja kõik tarbijad, kõikidel ettevõtetel ja tarbijatel on võimalik ühe pangaarve kaudu kõik oma tehingud sooritada. see ei ole tähtis mitte ainult ettevõtete jaoks, vaid ka tarbijate jaoks, kes võib-olla käivad tihti tööreisidel, puhkusel ja mul on väga hea meel, et me hoolitsesime ka selle eest, meil on selge ajakava paika pandud selle süsteemi sisseviimiseks, et meil on pandud paika ka tähtajad erinevate ülekannete ja otsearvelduste kohta. ma arvan, et ei oleks väga hea lahendus see, kui need tähtajad oleks olnud erinevad. selgus ja õiguslik järjepidevus on see, mida meil on vaja ja see on ka see, mida me minu arvates selles raportis saavutasime. ja kolmandaks ka informatsioon kodanikele on tähtis. väga paljud kardavad äh, seda uut äh, SEPA numbrit, seda uut IBAN-i numbrit, sest see tundub neile olevat liiga pikk. aga kui neile selgeks teha, miks ta just selline on, millistest numbritest ta koosneb, siis see pole ju ka nii lihtne, nii et meil on tõesti vaja teavituskampaaniat selleks, et kodanikud teaksid, millest me siin räägime. suur

ja tänan teid väga tähelepanu eest! suur tänu härra padar ja nüüd ma tahaksin sõna anda proua in 't veldile et ta liberaalide nimel võtaks sõna suur tänu raportöörile, ta on Schipholi lennujaama lõksu jäänud, aga raportöör on tõesti suurepäraselt äh, oma tööd teinud, ma ei hakka selle ettepaneku üksikasju siin välja tooma, sellepärast et äh, kolleegid on seda juba teinud, siin on välja toodud kõik need äh, head küljed äh, SEPA süsteemil, aga mina tahaksin keskenduda sellele menetlusele, sellepärast et kui te kuulete kõiki neid äh, häid külgi, mida me peaksime SEPA maksede süsteemilt saama, siis tegelikult on täiesti arusaadamatu, miks see võttis nii palju aega, miks on nii pikad üleminekuperioodid, miks on nii palju erandeid me oleme praegu majanduskriisis, ma arvan, et kolleegid, olete nõus, et meil on vaja ühisturg lõpule viia ja kui me näeme, kuidas midagi nii väikest nagu otsearveldused ja ülekanded võtavad nii kaua aega ja kui keeruline see kõik on, siis see muudab mu murelikuks, sellepärast et tõesti, kolleegid, ma saan aru, et inimesed peavad harjuma ära uue süsteemiga aga kui te vaatate, mida me praegu Kreeka kodanikelt nõuame, kui me vaatame, millised muutused Araabia kevadega läbi viidi, kas me siis tõesti arvame, et kaheteistkümne numbrilise koodi muutumine kaheksateist numbriliseks on tõesti kõige suuremaks mureks Euroopa Liidus, meil tuleb muutuda, Euroopa peab muutuma, meil tuleb ühisturg lõpule viia, meil tuleb tugevdada oma majanduslikku positsiooni maailmas maksed on väga tähtsad äh, ühisturul, seda ka e äritegevuse tõttu ja sellepärast on meil vaja tähtaegu ja ma loodan, et kui me räägime nendest uuetest, uutest maksesüsteemidest, siis äh, see protsess on kiirem, kui on olnud siiani. suur tänu! suur tänu, proua Infeld ja nüüd äh, härra Kiigolt, palun! jah, suur tänu, proua president, kallid kolleegid. kõigepealt suur tänu suurepärase koostöö eest, suur tänu ka suurepärase koostöö eest teiega, härra Barnier. selle raporti tagapõhjaks oli see, et Euroopal peaks olema ühisturg ja selle selleks on vaja ka ühist äh, maksete turgu ja kui kaua see aega võttis, on tüüpiliseks näiteks selle kohta, et kui ei soovita Euroopa standardeid vastu võtta, selle asemel, et neid ühiselt välja töötada, siis tõesti, nagu kolleeg Sofi Infeld täiesti õigesti ütles, me oleksime võinud seda palju kiiremini teha ja võib-olla siis oleksime me ka tarbijate jaoks palju rohkem ära teinud palju kiiremini. ja ka väikese keskmise suurusega ettevõtted võib-olla ei oleks pidanud nii kaua kannatama selleks, et neid ühiseid standardeid üle võtta. nüüd esitati siin see suur küsimus, et mis saab äh, tagasiandmisõigustega. meie tahtsime, et need äh, otsearvelduste öö, äh, äraütlemisõigused jääksid siiski alles ja selle küsimusega peavad aga äh, Euroopa Komisjon edasi tegelema. ma arvan, et see õigus peaks siiski jääma liikmesriikide pädevusse, sellepärast et Saksamaal võib see endaga kaasa tuua täieliku kaose, sest meil on praegu miljardeid õhus just selle ELV meetodi tõttu ja sellepärast see Euroopa äh, Saksamaa ELV meede, mis on väga palju levinud Äh, ja millega on võimalik aastas miljoneid euroseid kokku hoida, selle võiks tõesti Euroopa tasandil kasutusele võtta. ja peale selle on tähtis, et ka äh, maksete puhul tulevikus lõpuks hakatakse kinni pidama demokraatlikest reeglitest. ma tänan teid, härra Barnier, et te äh, nii positiivselt suhtusite meie ettepanekusse ja et see Euroopa Maksete Nõukogu ei ole ainus, mis hakkab tulevikus äh, reegleid paika panema, vaid et me tõesti saaksime siin rääkida demokraatiast ja suur tänu selle koostöö eest. suur tänu, härra Kiigold ja nüüd annan sõnana, nüüd järgmisena annan sõna härra Huntisele kuue fraktsioonist. suur tänu, härra president kallid kolleegid, härra volinik, see arutelu siin täna on tegelikult täiesti valel ajal ja vales kohas seda ütlen oma kogemustest. eile, nimelt äh, eile võeti vastu Kreeka parlamendis otsus, tegemist oli väga dramaatilise otsusega väga dramaatilisel ajal väga dramaatilistes tingimustes nüüd räägime siin euromaksetest. me räägime euromaksetest ajal, kus depressioon on võtmas maad ja on haaranud terve Euroopa, terve Euroopa on langenud kriisi ja nüüd hakkate teie siin rääkima, et me peaksime laheme, lahendama euromaksete raha. muide, kodanikud, kellel pole pennigi taskus, neil ei ole mitte mingit huvi ka selle süsteemi sisseviimise eest see süsteemi sisseviimine, miks me räägime sellest, praegusel hetkel tuleb pankadel nööbist kinni võtta samamoodi nagu ka finantsteenuste pakkujatel. sellises õhkkonnas peaksime me olema tarbijate suhtes positiivselt meelestatud ja me peaksime arvestama sellega, et uue süsteemi, uuele süsteemile üleminek toob endaga kaasa palju kulusid, aga neid kulusid ei tohi panna tarbijate õlgadele. ärge unustage, et pangad kavatsevad teha niikuinii. Nii. nii peale selle on meil vaja süstemaatiliselt püüelda ähm, selle poole, et süsteem viid, viidaks sisse ladusalt ja peale selle kolmandaks tuleb arvestada ka elektrooniliste maksevahenditega. ja me peame mõtlema selle peale, et ja ka siin ei oleks kodanikud need, kes kannavad e-maksetele ülemineku kulud. ma arvan, et see puudutab eriti just krediitkaarte. proua president härra Huntis, nüüd on kaks inimest, kes soovivad teile sinise kaardi küsimuse esitada kolleegid, kõigepealt saab sõna Hans-Peeter Martin, palun. jah, suur tänu. suur tänu, proua president, mind üllatas kolleeg Huntis see, mida te just praegu ütlesite. kas Kreeka on nii isoleeritult, et teie enam üldse välismaale raha üle ei kanna? kas teie probleemiks pole just praegu see, et liiga paljud teie kodanikud on kogu oma raha väljapoole riiki viinud, nüüd äh, äkki nad tahaksid ka koju tagasi selle raha kanda? ja kui te räägite sellest, et pangad ei lõika sellest kasu, kas te siis ei ole nõus tunnistama, et just selle ühtlustamise kaudu on teil tegelikult võimalik pankadele teatud kasumid äh,, määrasid vähendada, sellepärast et kõik on ühtne? jah, palun, teil on sõna vastuseks. jah ma üritan nüüd sellele viimasele küsimusele vastata, jah, otse loomulikult pangad lõikavad kasu aga muidu aga ma ei tahagi üldse mitte maha salata seda, et äh, seda küsimust tuleb nüüd tõesti realistlikult vaadata, vaadakem seda selle ajaraamistikus, kus me elame, kas meil tõesti on üldse mingid sissetulekud, mida üle kanda. sissetulekud on vähenenud, ärgem unustagem seda, milline on majanduslik olukord Euroopa Liidus ja ma arvan, et see ei ole mitte mingi äh, unelm siin, majanduslangus ei ole tabanud mitte ainult Kreekat, vaid ka teisi liikmesriike. ning äh, nagu öeldud, küsimus on küll väga tähtis, aga ma ei näe, et seda süsteemi parandatakse. härra Kiigolt, te soovisite ka esitada sinise kaardi küsimuse? kallis kolleeg, ma tahtsin teilt küsida järgmisi küsimusi. ma olen solidaarne vaeste kreeklastega, kes peavad selle kriisi kulusid kandma. ma tõesti tunnen ka vastutust ja olen nõus Euroopa integreerimis poliitika kaasvastutused siin rääkima, kuid ma ei saa aru sellest, mida te ütlesite SEPA kohta ja selle kohta, mis peaks muutma. ma ei näinud teid variraportööride kohtumisel, me tõesti väga avatult arutasime seda küsimust, ma ei näinud teie kaastöötajaid seal meie kohtumistel ja ma tahaksin teada, miks te esitate nüüd küsimusi raporti kohta, kui teil oli võimalus ja vastutus öö, äh, oma vaateid seal öö, äh, esindada, see on tõesti väga-väga kahekeelne lähenemine. kallis kolleeg, ma arvan, et äh, te ei väljendunud õigesti. ma rääkisin vabandust, ma ei osalenud esimese raporti väljatöötamisel, aga teise raporti väljatöötamisel osalesin küll ja ma tegin täiesti konkreetseid ettepanekuid. ja muide, täiskogu ongi ju selleks, et ma saaksin teha oma kommentaare erinevate ettepanekute kohta, nii et ma ei saa aru, miks te tahate siin praegu kontrollida minu käitumist Te rääkisite nüüd sellest, et äh, jah, ma olen kahekeelne, aga ma tegin ainult täiesti konkreetseid märkusi. suur tänu, härra, suur tänu, härra Hundis ja nüüd äh, Saboterho, palun. kiitoksia, arvoisa puhemees. suur tänu, proua president. ühtne euromaksu maksete piirkond on hea ettevõtmine, mida Euroopa Parlament ilmselt erakordselt suure enamusega saab toetada, see on oluline nii tarbijale kui ka ettevõtetele. on ju palju lihtsam, kui me saame kasutada üle terve Euroopa äh, samu äh, maksekontosid ja, ja lihtsalt lihtsam on neid makseid sooritada. see on üks äh, põhistest, põhimõttelistest küsimustest Euroopa ühisturu ülesehitamisel, aga praktilisi probleeme on tekkinud. nimelt äh, on olnud jällegi riike, kes on teistest paremini hakkama saanud ühtseid reegleid rakendades niikaua, kui ainult osa äh, liikmesriikidest on süsteemile üle läinud, ei ole sellest suurt kasu äh, ja ei tule seda lihtsust ja, ja kokkuhoidu, mida me ootame. Äh, loomulikult nende liikmesriikide kodanikele, kes on uuendused sisse viinud, on juba väga rahul uue süsteemiga, näiteks Soomes, minu kodumaal on aga see natukene raskusi äh, tekitanud sellega, et äh, kontonumbrid on seal nii pikad, neid on raske meeles pidada kuid loomulikult see on väike ohverdus, mida tuleb, mis tuleb teha selle ühtsele süsteemile üles mine, üleminekul räägitakse siin, et kodumaised maksu, maksed on nüüd sama lihtsad kui piiriülesed, tegelikult on nüüd eh, kodumaised maksed sama rasked kui piiriülesed, aga hea küll, me peame rohkem panustama sellele, et eh, selles süsteemis tõesti oleks mingisugust kasu. ja seega ma arvan, et üleminekuajad eh, ja, ja lõpuajad peaks olema ühtsed ja nii lühikesed need üleminekuajad kui võimalikud. suur tänu, järgmisena saab sõna Hans-Peter Mart teen mitteühinenute nimel, palun kaks minutit. üks vana nõudmine kõigilt nendelt, kes peavad seda kõike siin veel liiga bürokraatlikuks, liiga tsentraliseerituks. Euroopat on vaja tunda. ma arvan, et just selle kaudu, mida me siin vastu võtame, on meil võimalik minna nii-öelda Euroopa kevadesse, ilm läheb soojemaks, minnakse hea meelega õue ja kohtutakse sõpradega mina olen pärit piirkonnast, kus meie naabriks on Šveits ja Saksamaa. ja kunagi ma pidin maksma Lindaus Saksamaal äh, liiklustrahvi viis saksa marka. ja kuna ma ei saanud kirja õigel ajal kätte, siis ma pidin maksma kümme saksa marka. aga lõpuks, kui pangatasud äh, olin ka maksnud, siis maksin seitsekümmend marka. kallis härra Peeter Martin, Hans-Peeter Martin, mul on väga kahju, et ma teid katkestan, aga meil on probleeme prantsuskeelse tõlkega. oli probleem prantsuskeelse tõlkega, sellepärast katkestasin teid. äkki on teil võimalik lihtsalt äh, uuesti alustada? jah, suur tänu, seda pole veel kaheteist aasta jooksul kuulnud, et Äh, ma võin uuesti alustada, just need, kes täiesti õiguslikult äh, kritiseerivad, et meil on siin liiga palju bürokraatiat, võivad nüüd näha, et Euroopat on võimalik tunda, Euroopa kasvab kokku ja tõesti, me liigume Euroopa kevade suunas. ilm läheb soojemaks. ja mina olen pärit äh, riigist, kus meil on kaks naabrit, Šveits ja Saksamaa ja toon teile nüüd kaks näidet, mõlemad äh, kogemused on pärit sellest aastatuhandest. pidin maksma liiklustrahvi viis äh, Saksa D-marka. Äh, kuna kiri jõudis minuni liiga hilja, pidin maksma kümmet Saksa D-marka ja lõpus, kui pangakulud juurde lisati, siis pidin maksma seitsekümmend marka, nii et ma ei tea, kas suhe oli üks seitsmele või üks neljateistkümnele, kuidas tahate aga see on tõesti just see, mis inimesi võib-olla isegi pahandab aga nüüd on näha, et on võimalik äh, kulusid vähendada. teiseks, väga paljud väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted äh, on, äh, tegevad ka välismaal, muide Austria ettevõtted ka Saksamaal, isegi kui te ei usu seda, või siis ka Tšehhi Vabariigis või ka mõid teistes liikmesriikides. ja ülekandetasud ei olnud üldse mitte väikesed, me räägime siin null koma kahekümne viiest protsendist, siis kohati oli võimalik see kaheksandikule vähendada, et paljudel läbirääkimistel mindi järjest kaugemale, oli vaja mitut pangaarvet, kogu äh, raamatupidamine muutus sellega väga-väga raskeks äh, ja kontrollida oli kõike väga keeruline ja ebatõhus. ja seepärast on väga hea, et on välja töötatud see ettepanek. aga on ka tähtis või tõesti õige see, et seda oleks pidanud tegema varem kuid see on tegelikult sammukene sinnapoole, kuhu me jõuda tahame nimelt meil on vaja selgemalt näha, kuidas äh, rahavood, maksevood toimivad ja sellepärast kordan veel kord, mul on väga hea meel, kui meil oleks võimalik äh, sisse viia rohkem selliseid Euroopa kevade algatusi. jah. ja nüüd ülejäänud äh, kõnelejad, kes on registreeritud ja kõigepealt Jean-Paul Gosses, palun kaks minutit. Monsieur le commissaire suur tänu, proua president, te teate, kui kõrgelt ma hindan teie ettevõtmisi, tänane teema on väga oluline. mina muuseas olin eh, eelmise mandaadi ajal maksete direktiivi raportöör ja ma tean, kui raske on maksete süsteemi harmoneerida Euroopa tasandil, aga kui oluline see on. nii et lubage mul rääkida ühest konkreetsest küsimusest, mis mind vihale ajab ehm, Ehm, mitmepoolsed vahendustasud. algusest peale on see komisjon äh, ja ma tean seda väga hästi, sellepärast et äh, ma olin siin juba siis, kui kahe tuhande seitsmendal aastal esimene sepa makse tehti. on mitmepoolsed vahendustasud olnud, aga, aga ei ole äh, sugugi legitiimne see, et selliseid kõrgeid summasid selle eest võetakse, sellepärast et tegemist on siiski äh, Ehm, pankade puhul äriettevõtetega ja eh, seega peavad järgima teatavaid ehm, reegleid ja loomulikult ma saan aru, et nad tahavad oma eh, ettevõtmise eest raha saada ja see on täiesti õigustatud, eh, nad pakuvad teenust ja selle teenuse eest tuleb maksta, aga tõesti, mitmepoolsed vahendustasud mingil ajal tõusid lihtsalt liiga kõrgeks ja minu meelest see ajab mind vihale Äh, nüüd äh, see lahendus, äh, mis saavutatakse uue tekstiga, on ka väga paradoksaalne. kõigepealt Euroopa Kohtu ees olnud kaasuse järgi on lahenduseks olnud see, et mitmepoolsed vahendustasud on lubatud öö, Äh, ka siis, kui maksetest on keelat-, keeldutud. Äh, selles mõttes ma ei saa aru või makse on tagasi lükatud, ma ei saa aru, kuidas see on võimalik. ja peaks tegema siiski midagi ära äh, selleks, et tuleviku seadusandluses oleks see paremini lahendatud. sõnastus peaks olema parem, ei, läbipaistvust ei ole mitmepoolseid vahendustasusid makstakse lisaks äh, kõikidele teistele teenustasudele ja see ei ole normaalne. suur tänu. suur tänu, härra Kutas, palun. suur tänu, härra volinik Barnier, kallid kolleegid, ma toetan seda ühtse sepa ala loomist, see hõlbustab olulisel määral äh, Euroopa tarbijate eh, elu, nii saavad nad kasutavad ühte tüüpi matseid, makseid ja ühte tüüpi kontot oma Euroopa-sisesteks tehinguteks. see aitab eh, tõhustada piiriüleseid makseid ja muudab segmenteerunud Euroopa turud eh, ühtseks siseturuks. see püüab, see suudab säästa mitmeid miljardeid euroid ja ma tervitan ka seda otsust äh, määrata konkreetne kuupäev äh, üldisele süsteemile migreerumiseks. miks? sellepärast, et me ei taha äh, põhjendamatult pikendada üleminekuperioodi. esialgne strateegia ütles, et see migratsioon peab toimuma paindlikult, samas aga see ei peaks mõjutama eeldatavaid tulemusi äh, loodetavasti paari aasta pärast juba äh, suur osa to tehingutest toimub äh, ühtse süsteemi läbi ja mis puudutab äh, tarbijate kaitset, siis see tuleb ka üleminekuperioodil tagada, seetõttu ma tahaksin, et härra volinik, te tahaksite tarbijate teavitamise äh,, te seaksite pankadele kohustuse aktiivselt osaleda selles tegevuses. suur tänu, härra Stojanov, palun, poolteist minutit българската икономика в които уговарянето на сделки и плащането вече традиционно се извършва в евро. praegused otsused aitavad lihtsustada olukorda, kus tehakse palju europõhiseid tehinguid, näiteks kinnisvaraturul, aga kui keegi soovib teha ülekande Bulgaaria pangast teise Bulgaaria panka, siis seda käsitletakse rahvusvahelise ülekandena, juhul kui tegemist on erinevate valuutadega ja teenustasu küsitakse mõlemalt teenuse osapoolelt. see suurendab kümne protsendi võrra tehingukulu mina arvan, et dokument, mille üle täna arutame, parandab äh, praegust olukorda olulisel määral, eriti nende liikmesriikide jaoks, kes asuvad Eurotsoonist väljaspool. aga siin on ka üks teine küsimus, vaatamata sellele, mida me oleme rääkinud teenustasude kohta, ja nii edasi, selle kohta, et äh, need peavad olema turupõhised, määruse eelnõu aga näitab meile, et õigusaktidega on võimalik teenustasusid reguleerida ja ma arvan, et see ongi Euroopa jaoks õige tee. suur tänu, kolleeg Otmar Karas, palun. president, ühtne siseturg vajab ühtset valuutat ja see tähendab seda, et peab olema ka ühtne maksesüsteem selle valuuta jaoks Nende kahe eesmärgi saavutamine on mitmel juhul toimunud üle, läbi raskuste ja inimesed on ikkagi paljudel juhtudel veel nendele eesmärkidele vastu. parlament ja nõukogu on näinud palju öö, vali-, vaidlusi sellel, selles osas kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal on meil ähm, tähtaeg mitte euromaksete jaoks, mis toimuvad Euroopa Liidus ja veel enne seda on juba euromaksete lõpptähtaeg, aga mitte iga ettevõte igas liikmesriigis äh, Äh, ei, kõigi jaoks ei ole see olukord nii lihtne. Euroopa töötaja äh, võib alati töötada teises liikmesriigis ja nõuda seda, et näiteks tema palk makstaks piiriüleselt tema kodumaa arvelduskontole. meie oleme tänase otsusega teinud äh, väga palju kodanike jaoks ja näidanud, et Euroopa kodakondsusel on lisandväärtused praegusel hetkel ma arvan, et me näeme enda ees head näidet selle kohta, mida Euroopa Liit saab ära teha selleks, et äh, hõlbustada elu Euroopa kodanike jaoks ja samas ka hoida kokku kulusid. see tähendab, et me peame jääma raamsüsteemi jaoks, mis samas oleks ka konfidentsiaalne üksikasutajate seisukohalt. suur tänu, härra Karas. proua Flašikova-Benova, järgmisena palun. suur tänu. proua president, daamid ja härrad, integreerunud euromaksete ala kus riiklikud süsteemid üksteisest eriti ei erine, on siseturu toimimise jaoks hädavajalik. see meede oleks tulnud vastu võtta juba varem, aga on hea, et me ta nüüdki vastu võtame. praegused riiklikud siis süsteemid tuleks asendada Euroopa süsteemiga ja SEPA lubab Euroopa ettevõtetel ja kodanikel äh, nautida äh, konkurentsivõimeliste hindadega usaldusväärseid makseteenuseid. see ühtne ala suurendab ka konkurentsi makseteenuse pakkujate vahel ja tagab süsteemi kiirema toimimise. see omakorda peaks vähendama kulusid ja suurendama efektiivsust. lisaks Äh, peaks see kaasa tooma üldise hinnalanguse, äh, mis peaks eriti kasu tooma nendele äh, inimestele, kes elavad liikmesriikides, kus praegu makseteenuste hinnad on liiga kõrged. see töötab Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkide suunas. meil on vaja, et Euroopa majandus oleks konkurentsivõimelisem ja seetõttu tuleb sepale võimalikult kiiresti üle minna. see on hea meie kodanikele, suur tänu, proua Flašikova, viimaseks härra Möltser, palun. daamid ja härrad, ähm, tehniline edus, edasiliikumine ja ühtne maksepiirkond Euroopas on samm õiges suunas. SEPA võimaldab paremini planeerida likviidsust ja maksete tegemist äh, Äh, isikute kontodelt. Äh, see on oluline kõigile euro kasutajatele, kes äh, tarbivad nii maksesüsteeme kui ka sularahateenuseid aga mõnel juhul on süsteemide koostoimimine keerukas ja seetõttu on mul hea meel, et parlament on nõudnud, et olemasolevad äh, otsearveldusskeemid äh, peaksid samuti jääma kehtima. samuti peame arvesse võtma küberkuritegevuse ohtu, äh, häkkerluse ohtu, phishing'u ohtu, mille kaudu püütakse kätte saada võõraste inimeste pangaandmeid ja nende raha ja see tähendab, et meil on vaja ka muuhulgas äh, tehingute tagasipööramise mehhanisme, juhul kui äh, süsteemi kuritarvitatakse. odav, äh, hästi toimiv tarkvara peab tagama veebipõhise panganduse toimimise sageli on pankade poolt siiani pakutud tarkvara olnud problemaatiline ja olukorda peab parandama. suur tänu, jõuame nüüd vaba mikrofoni juurde ja kõigepealt proua härra Silvestris. Eh, suur tänu. me eh, praegu üritame siin astuda tõst-, suurt sammu edasi, sest eh, kahe tuhande neljateistkümnes aasta on protsessi lõpp, mis, ähm, selle protsessi lõpp, mis sai alguse euro kasutuselevõtuga, tegu on väga olulise ähm, sammuga, see aitab meil kokku hoida miljard eurot aastas võrreldes praeguste kuludega, see on suur samm edasi ka meie tarbijate jaoks nii et ühtne krediitkorralduste arveld-, otse arvelduste võimalus on äh, väga äh, suur samm edasi, me toetame seda. see on väga oluline meie, minu koduriigi ja Euroopa Parlamendi jaoks. suur tänu, härra Silvestres ning äh, järgmisena saab sõna proua Tsikau. suur tänu. ühtne äh, äh, krediitkorralduste otsearvelduste ala on oluline osa meie ühisturust. SEPA eh, annab suurepärase eh, võimaluse eh, võimaluse otse arveldada elektrooniliselt. see kindlasti tähendab ka seda, et finantsinstrumendid liiguvad SEPA suunas edasi. meil on vaja ühtseid standardeid standardeid eh, elektrooniliste eh, arvete maksmiseks. Nad peavad maks-, eh, nad peavad vastama ISO kakskümmend, kakskümmend kakskümmend kahele ning samuti ka finantsteenuste nõuetele. elektrooniline arveldamine ja SEPA peavad Eh, vastama liikmesriikide eh, vastutavate institutsioonide, Euroopa institutsioonide poolt esitatud nõuetele. ma tahaksin paluda härra volinikku, et ta eh, teavitaks meid täpsemalt sellest tehnil-, tehnilisest küsimusest. ja nüüd proua Sesku, palun. suur tänu, proua Passesku Euroopal on vaja eh, uut efektiivsemat maksesüsteemi, riiklikud eh, plaanid ei eh, ole piisavad kiireks üleminekuks, mis oleks ühtlasi integreeritud ühtse makseala saavutamiseks. meil on SEPA aitab vähendada kulusid ning kokku hoida väga suurel määral näiteks võimaliku, üks võimalikest sepa kasudest võib olla, võib äh, olla kolmsada miljardit eurot kuue aasta jooksul, on väga oluline äh, äh, ühtne tähtaeg paika panna ehm, maksete, otsemaksete krediitkorralduste kasutusele võtmiseks ning seda peaks korraldama ka mitmepoolne Äh, mitmepoolne äh, maksekomisjon. Äh, meil, loodan, et me saame kõik aktiivsemalt kasutada SEPA poolt võimaldatud võimalusi, aitäh! Vážený pán komisár, fungovanie vnútorného trhu Európskej únie. Suur tänu. Siseturu toimimine kui me ei kaota ära tõkendeid finants- ja pangandussektoris, on suur Äh, probleem. see tähendab seda, et meil on vaja ühtset äh, maksesüsteemi, mis vastaks rahvusvahelistele nõuetele. tegu on olulise muudatusega, mis lihtsustab maksete tegemist. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal euroala riigid ning kahe tuhande kaheteistkümnend, kaheksateistkümnenda aasta teised Euroopa Liidu liikmesriigid saavad makseid teha äh, ühtse süsteemi järgi Ehm, ehm, ehm, ühtse otsearveldussüsteemiga on suur samm edasi meie ühisturule. ma arvan, et meie kodanikud võtavad selle vastu eh, suure eh, rahuloluga ning ma arvan, et oleks vaja kasutada meil siin välja pakutud muudatusettepanekuid, et eh, aidata pangandussektoril see uus süsteem vastu võtta, minu meelest selle rakendamisel ei tohiks tekkida mitte mingisuguseid probleeme, ma arvan, et pigem muutub süsteem lihtsamalt, lihtsamaks Gonkovič. Hvala lepa, gospa predsedujoča in eh, spoštovana, spoštovani gospod komisar. aitäh, juhataja, härra volinik, kallid kolleegid. ma sooviksin tänada raportööri väga hea töö eest ehm, ja selle lihtsustuse eest, millest on väga eh, palju kasu maksetes, eh, kui SEPA teostub kakskümmend kolm miljonit äh, VKE-d ähm, on väga rõõmsad, et neil õnnestub äh, raha säästa ja saavutada paremad kasvutingimused. samas vajame aga kõikide jaoks head infoplatvormi ning kindlasti on meil vaja usaldusväärsust. praegusel ajal, kui pangasüsteemid Äh, kokku kukuvad praegusel ajal, kui toimuvad äh, meeleavaldused akta leppe vastu, näeme, et tõrked on võimalikud ja sellele tuleks äh, tähelepanu pöörata. suur aitäh! me peame kellal silma peal hoidma. kolledženko aitäh, ma saan aru, et nüüd on minu kord. suur aitäh. volinik, mul on teile üks küsimus. minu arvates see on vägagi lihtne ähm, ettevõtmine euroala riikide jaoks, aga samas on meil Euroopa Liidus ka selliseid riike, kes sooviks endale eurot ametliku valuutana ning siis on veel kolmas kategooria, kes on vägagi järjekindlalt otsustanud oma rahvusvaluuta juurde jääda ja nüüd tuleb minu küsimus teile, härra volinik. kas me saame olla kindlad, et need määrused, mis peaks kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks kastma kogu Euroopa Liitu öm, ähm, ja nad peaksid nagu sellest aastast jõustuma, kas öm, ähm, see regulatsioon katab ka Ühendkuningriiki, sellepärast et teame me ju, et Briti äh, rahandussüsteem on Euroopale väga tähtis. volinik Barnier, palun, sõna on teil suur tänu teile, proua president. ma üritan vastata võimalikult täpselt ja võimalikult lihtsalt kõikidele küsimustele. kõigepealt sooviksin ma tänada äh, proua Gebharti selle eest, et ta meenutas, kui äh, palju edusamme on tehtud komisjoni algse teksti osas tänu parlamendi abile, eriti puudutab see tarbijakaitset ja ma sooviksin öelda proua Gerhardile, et kõigile teistele, et kui asi puudutab finantsteenuseid, siis eh, üks minu suuremaid prioriteete kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal on just nimelt tarbijakaitse. kavatseme eh, üle vaadata eh, direktiivi finantstoodete osas, PSVM-ide osas ning samuti ka kindlustusvahendusküsimustes. samuti on, huvitab meid shadow banking kuid see on juba teine äh, küsimus, igatahes äh, tarbijakaitse on suur prioriteet, kui ma räägin äh, tarbijakaitsest ning ka informatsioonist, ma sooviksin öelda härra Kutesele ja härra Padarile, härra Šukisele ja härra Terole härra Padar rääkis muutusest, tõepoolest, tegu on muutusega, tegu on lausa kultuurilise muutusega. me peame seega teavitama peavitama väga paljusid inimesi ning ma arvan, et me võime julgelt öelda, et äh, äh, pangad soovivad seda teavitustööd teha ning tarbijaid ka paremini kaitsta. sooviksin härra Padarile öelda ning ka äh, proua Kokovitšile, kes sõna võttis, et on tõesti tõsi, et me pöörame väga suurt tähelepanu selle määruse äh, Ehm, elluviimisele, me oleme teinud koostööd ehm, pankadega, tahame, et see rakenduks ehm, tõesti hästi. minu jaoks on väga oluline, et SEPA süsteeme, sest SEPA süsteemi juhat-, juhitakse ja hallatakse hästi, et tarbijatel ei tekiks selles osas muresid. proua Intvelt küsis, milleks selle, miks selleks nii palju aega läheb. Te teate, proua Intvelt, et komisjon soovis kiiremini edasi minna teeme koostööd eh, parlamendi ja nõukoguga. meil oli vaja leida kompromiss, mis minu meelest on üsnagi tasakaalustatud ja ka üsnagi dünaamiline. Eh, see panigi meid panema eh, tähtajaks kahe tuhande neljateistkümnes aasta, sellest rääkis ka härra Karas. ning proua Tsikaule ma sooviksin öelda, et me üritame toimida aina kiiremini, me võtsime vastu ka oma äh, Eh, tegevuskava proua Sigale ma tahaksin veel öelda seda, et tegu on tegelikult väga tehniliste küsimustega ja see puudutab otseselt interneti kasutamist, samuti elektroonilise halverdamise küsimuse, elektroonilise allkirja ja muud sellised eh, küsimused. härra Dali näiteks eh, tegeleb väga tõsiselt nende tehniliste küsimustega, et e-kaubanduse arengut tagada siin äh, räägiti ka praegusel hetkel äh, tema oma Kreeka äh, kaasmaalaste raskest olukorrast, ma ei hakka siin tänast arutelu sellega, mm, sellesse, selle teemaga segama, kuid ma muidugi mõistan teie mured, ma, härra Šuntis, ma tunnen teie kodumaad väga hästi ja austan seda väga, tema on, see on just see põhjus, miks meil on vaja head majandusintegratsiooni, et äh, Eh, maksesüsteemi lihtsustada, teil on Teil peab olema usku eh, oma raskustest väljatulemisse, te peate uskuma ka Euroopa poolsesse eh, solidaarsusesse. kuid kui me vaatame Kreeka majanduse aluseid, eriti puudutab see näiteks turismisektori areng, siis me näeme, et Kreeka on üks neist riikidest, millel on kõige, peaks olema kõige suurem huvi ühisturu arengusse. härra Martin eh, rääkis eh, automaatsete maksete eh, tasustam-, maksustamisest, me oleme sellest juba tekstis rääkinud, kuid ma kindlasti soovin seda küsimust edasi arendada, nagu te seda oma sõnavõtus ka soovisite eriti puudutab see maksu, maks, maksedirektiivi eh, parandamist. siin oli, eh, esitati olulisi eh, küsimusi, mis puudutasid, mis puudutasid mitmepoolseid vahendustasusid. me üritame leida võimalikult tasakaalustatud lahendust me üritame ära hoida varjatud äh, kulusid tarbija jaoks äh, ja näiteks äh, selliseid ja samuti näiteks üritame ära hoida seda, et otsearvelduste puhul, otsearvelduste puhul ei tekiks sala, varjatud kulusid tarbijate jaoks. see võib tekitada probleeme teatud pankade jaoks, kes selliseid varjatud kulusid on kasutanud üleminekuaeg on kahe, kuni kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastani, kuid see muidugi ei puuduta ainult eh, pangakaartide küsimust, eh, mis teie jaoks eh, väga tähtis tundus olevat. härra Möltser rääkis tarbijakaitsemäärusest ning tarbija julgeolekust ma sooviksin et see määrus tugevdaks tarbijate õigusi, et, et ähm, oleks võimalik blokeerida kõiki otsearveldusi äh, pärast seda, kui ähm, tarbija on teenuse kasutamise lõpetanud. praegu ja see, mis ma praegu ütlesin, on üsnagi keeruline kuid see näitab meie soovi eh, oma see süsteem võimalikult turvaliseks muuta tarbijate jaoks. ma sain aru härra Stojanovi poolt esitatud küsimusest eh, see eh, puudutas otsearveldusi riigisiseselt. mul ei ole vastust teie küsimusele. ma saadan teile vastuse kirjalikult, ma uurin seda küsimust, mida te, eh, mille te tõstatasite. proua Sesko, härra Silvertis eh, rääkisid, rääkisid kokkuhoiust tarbijate jaoks ja ettevõtete jaoks, neil on tõesti õigus. proua Vlasikova rääkis konkurentsivõime parandamisest, teil on samuti õigus ma sooviksin tänada härra Karassit, äh, sest te rääkisite selle määruse lisandväärtusest äh, ning äh, just see on see kolmas punkt. see on suur samm edasi meie ühisturule. no ning härra Semkele ma sooviksin öelda, et et ähm, äh, see süsteem puudutab kõiki äh, makseid, eurodes toimuvaid makseid, mitte ainult euroala siseseid makseid, see puudutab kõiki äh, Euroopa Liidu liikmesriike ja kõiki eurodes tehtavaid makseid ning ma sooviksin tänada proua Saiat tema suurepärase ja väga kvaliteetse raporti eest, aitäh teile! suur tänu teile, härra volinik, lugupeetud daamid ja härrad! arutelu äh, proua Essaia raporti kohta on lõppenud ning hääletus toimub homme kell kaksteist. järgmine teema meie päevakorras on suuline küsimus.